raport ja härra Bermani raporti hääletus neljapäeval kell kaksteist, ütleb proua juhataja. ja siis ma juhin teie tähelepanu sellele, et äh, meil ei ole eilsete korrektsioonide puhul vastuväiteid esitatud, nii et võtame need vastu ja siseturu ja tarbijakaitse Äh, teatuse kohta ei ole ka mingisuguseid vastuväiteid ja samuti ka deklaratsiooni avaldamine, mis on seotud